Good morning. Good morning, ladies. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. tere tulemast äh, tänasele äh, väliskomisjoni äh, kohtumisele varasel kellaajal. ma tean, et see on ebaharilik, aga meil on vaja palju hääletada ja seetõttu pidime varakult avastama, alustama. alustame esimese päevakorrapunktiga, päevakorra kinnitamine, kas teil on kommentaare? kommentaare ei ole, seega on päevakord kinnitatud. punkt kaks, juhataja teadaanded. mul on üks teadaanne, mis puudutab tõlkerežiimi. kuna äh, esimeste konverentsil on ka äh, vaja tõlget, siis on meil täna slovaki keel ainult passiivselt olemas, te saate rääkida, aga kahjuks ei kuule tõlget slovaki keelde ja nüüd kolmas päevakorrapunkt, esimene hääletus, aga enne kui me hääletame, tervitan äh, eri, äh, külaliste rühma. Te teate, ma olen pärit Põhja-Saksamaalt, väiksest linnast Cuxhaveni lähedalt ja täna on mul au tervitada ähm, äh, Saksamaa mereväe üksuse number kolm sõdureid siin ja nad on kõik osalenud Somaali poolsaarel Euroopa Liidu äh, Äh, sõjaväelistes missioonides. tere tulemast! ja nüüd alustame kolmanda punktiga, raport komisjoni kaheksateistkümne, kaheteistkümnenda aasta, kaheksateistkümnenda aasta Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. raportöör on Kristjan Dan Preda, kas soovite sõna? aitäh, teen väga lühidalt. ma olen väga rahul, et äh, hääletame täna välisasjade komisjonis seda raportit aga paluksin, et täiskogul enam seda raportit päevakorda ei pandaks enne, kui Bosnia parlamendisaadikud on vastu võtnud äh, kodukorra me oleme nõudnud kolm aastat, et äh, loodaks selline instrument ja sellepärast on minu meelest väga ähm, mõistlik see raport äh, edasi lükata enn-, senini, kuni Bosnia ja Hertsegoviina rap-, parlament hakkab meid tõsiselt võtma. nii et äh, ma palun, et seda raportit ei pandaks täiskogul hääletusele enne, kui bosnialased hakkavad meiega koostööd tegema, aitäh! Kristjan Preda kas ma saan sinust õigesti aru, et sa ei taha, et seda täna hääletataks? ma tahan hääletada komisjonis, aga mitte täiskogus. nii et ärgem saatkem seda raportit täiskogule enne, kui nad on kodukorra vastu võtnud. kas on teisi sõnasoovijaid, ei ole, seega alustame. ja alustame siis päevakorra äh,, lähemalt nimekirja kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, vast- äh,, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. tagasi lükatud auväärt. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nimeline hääletus muudatusettepaneku viiskümmend kolm kohta. hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud äh, üheksateist poolthääle kahekümne vastuhäälega. kompromiss poolt, äh, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima seitsmekümne neljandat hääletus alanud. One missing uh, for üks on puudu, nüüd on vastu võetud kakskümmend, kahekümne ühe poolthäälega, kahe, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja üheteistkümnendat, hääletus alanud. hääletus lõppenud, vastu võetud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 kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt kontrollime saja viiekümne üheksanda teist osa hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. Te alati peate vaatama, mida teevad liberaalid ma alati vaatan Petrast ja teist. <laughs> kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima muudatusettepanekut üheksateist, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, selgelt vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viide üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli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 üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. ja lõpphääletus äh,, äh raport, hääletus alanud. ei, ei ole, ei hääleta üheksandat, vaid tegemist on lõpphääletusega. üheksa oli tagasi lükatud. And it's closed hääletus on lõppenud ja vastu võetud kolmekümne kümne poolthääle, seitsme vastuhääle ja kahe erapooletuga. ja neljas päevakorrapunkt eh, ko-, eh, protokoll, mis puudutab eh, partnerluse loomiseks sõlmitud partnerlus- ja ko-, koostöölepingut Kirgiisi Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Kirgiisi Vabariigi ja Euroopa, Euroopa Ühenduste vahel seoses Horvaatia Vabariigi ühenemisega. härra Preda, kas soovite sõna? ei soovi sõna? seega meil on täpselt üks hääletus, elektrooniline hääletus äh, soovituse kohta, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud nelikümmend poolthäält, üks vastuhääl. ja nüüd jätkame resolutsiooniga tegemist on viienda päevakorrapunktiga, soovitus nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade külg-, julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahelise laiaulatusliku lepingu kohta. raportöör on härra Preeda, kas soovite sõna? ei soovi, hakkame hääletama. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime seitsmendat, hääletus alanud. tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne seitsmendat, hääletus alanud. It's closed vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. hääletame, hääletus alanud, peame äh, kontrollima kaheksateistkümnendat härra Schultzi muudatusettepanekut. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, erapooletud, äh, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kolmkümmend kolm äh,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 kontrollime seitsmekümne neljandat, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss on neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime seitsmekümne üheksandat, härra Paeda muudatusettepanekut, äh, hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame äh, lõpp, raportit muudetud kujul elektrooniliselt äh, ja hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud nelikümmend poolthäält, üks vastuhääl, kaks erapooletut ja jätkame kuuenda päevakorrapunktiga. usu ja veendumusvabaduste edendamist kolmandates riikides käsitlevad Euroopa Liidu suunised ja Euroopa Liidu erisaadiku asjaomased volitused. raportööriks on meie kolleeg Andrei Grip. kas soovite sõna, lugupeetud kolleeg? ta ei ole isegi siin, siis ta ei saa sõna võtta. tegemist on pika äh, hääletusnimekirjaga, alustagem. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime kaheksakümne esimest proua Veržia muudatusettepanekut hääletus alanud. hääletamine on lõppenud, äh, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima, kaheksakümne teist hääletus alanud. Also rejected twenty one twenty one Compromise 4 in favor, against abstentions adopted. Compromise 5 in favor, against abstentions adopted. Compromise 6 in favor, against abstentions adopted. 98, Mr. Jib in favor, against abstentions adopted. Check 98, the vote is open. hääletamine lõppenud. selgelt vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, ei, seda ei ole vaja hääletada, suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend eh, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seda kontrollime, kontrollime saja kuuekümne kolmandat, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, ta selgelt tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli. esimest korda ajaloos oleks see äh, <laughs> vastu võetud. sada kuuskümmend kaks äh, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis. sada kuuskümmend neli, see oli tagasi lükatud, nüüd sada kuuskümmend viis poolt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 jah, ütleb kõneleja, härra Schaffhauseri muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada üheksakümne esimest. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kolm vastuhäält, üks poolthääl sada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kontrollime. sada üheksakümmend kaks. hääletamine äh, lõppenud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima, kakssada kümme, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud ka-, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek viisteist, hääletus alanud vastu võetud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist peame ikkagi hääletama kaheksateistkümnendat poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime hääletamine alanud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse härra Kaanilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, härra Michelilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend üks, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljakümne teist. proua Veržea muudatusettepanek, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt kont-, sooviti kontrollida. nelikümmend neli hääletus alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti, nelikümmend viis hääletus alanud. Vote is closed hääletamine lõppenud, samuti vastu võetud. et äh, jätkame mm, viidetega, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolm, seal ei ole vaja hääletada, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiendat, hääletus alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuuendat, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. seitse on tagasi võetud, kaheksa proua Veržialt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksandat samuti, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud, üheksa poolt, härra Soleilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus äh,, resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, hääletus alanud, hääletamine lõppenud ja vastu võetud nelikümmend üks poolthäält, üks vastuhääl, kaks erapooletut ja nüüd juba jätkame seitsmenda muudatusettepanekutega Varjupaiga ja rändefondi loomine. raportööriks on meie aseesimees härra Vistisen. Anders, kas sa soovid sõna saada, kus sa istud seal? ei? hästi ma peaks kolleege informeerima sellest, et kui muudatusettepanek sada kakskümmend viis võetakse vastu, siis muudatusettepanek sada kakskümmend kuus langeb ära. alustagem hääletust arvamuse eelnõu üle. kas see on pikk hääletus, küsib esimees. sekretäriaat vastab jah mis mõttes? arvamuse kohta pikk hääletus. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus algas. hääletus on läbi. Adopted. vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu see läheb siin veel tsirkuseks, hääletus algas. neli kolleegi ei ole hääletanud, aga vastu võetud ikkagi. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime läbi tagasi lükatud seitsekümmend üheksa proua Veržealt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Schaffhauser poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kaheksakümmend kaks hääletus algas. The vote is open, eh, closed hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kaheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus läbi, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suurepärane, üheksakümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, üheksakümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kontrollime. üheksakümmend kaks Lopeselt. hääletus algas hääletus lõppes. selgelt vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu kontrollime, üheksakümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletu kontrollime, sada, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. sada üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, sada kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. viis härra Vistisenilt, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. või kontrollime, sada neliteist hääletus algas. The vote is closed hääletus lõppes, vastu võetud. nägemist, hiljem näeme. sada viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu erapooletu. kontrollime, sada seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes väga napilt täna kogu aeg, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks järgmiseks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend neli, kolm poolt vastu, erapooletu. sada kakskümmend kolm. I don't have the right voting list. mul ei ole õiget nimekirja, ütleb esimees. Uh, kas me hääletame üldse Tadžikistani raporti üle praegu <laughs> Uh, e is... rahvapartei hääletusnimekiri pole korrektne, kallid kolleegid, nii et sada kakskümmend neli poolt, proua Moody sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kakskümmend neli. Vote is open. hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. ah soo sada kakskümmend viis kurikuulus, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime, sada kakskümmend viis. The vote is closed. I was clearly rejected. hääletus lõppes selgelt tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletu. kontrollime, sada kakskümmend kuus hääletus algas. Can I go back to my list now? The vote is closed. And this has been a... hääletus läbi, vastu võetud. edasi sada kakskümmend seitse poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletu kontrollime, sada kakskümmend seitse hääletus lõppes, vastu võetud. kus mu hääletusnimekiri jäi? okei okay,, I don't care. vahet pole. siin või? edasi, sada kakskümmend seitse võeti vastu, eks. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, sada kakskümmend üheksa. hääletus lõppes, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, sada kolmkümmend neli, kontrollime. jah The vote is closed hääletus lõppes, tal tagasi lükatud sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus pool, mis moodil poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletu. kontrollime, sada kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, seitse, kaheksa üheskoos poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli kuni sada nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend viis kuni sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm kuni sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime seda viimast plokki. hääletus algas. vastu võetud. kotka silmad teil sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada viiskümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kuuskümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tagasi lükatud, vabandust. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada kuuskümmend viis, hääletus algas. It's closed and this has been hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksa vistisenid poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. issand jumal sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks. oli see nii, sada seitsekümmend üks Veržalt poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sa-, see arvamus on siin korralik Madin Vistiseni ja Veržea vahel, täiesti hämmastav. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. just nii. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, aga kontrollime It's closed. Rejected. lõppenud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi põhjenduspunktid kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist proua Veržealt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksateist, härra Epide teie sealt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks Veržalt poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmkümmend üks hääletus algas palju on siin erapooletuid, sellepärast tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kolmkümmend neli. hääletus algas lõppes proua Post, hääletate poolt, jah? siis on vastu võetud. ma ajasin praegusel hetkel kohvi oma sülle, sellepärast kasutasin vandesõnu, mida tõlgid ei tõlkinud, ütlevad tõlgid selle peale. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Ei... 39 kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kolmkümmend üheksa, kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. selgelt tagasi lükatud. nelikümmend Eppide täius poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime nelikümmend üks, nelikümmend üks Veržalt. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis nelikümmend viis Castaldo poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, nelikümmend seitse, hääletus algab. hääletus lõppes. probost, siis vastu võetud nelikümmend kaheksa langeb ära, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu kontrollime, viiskümmend neli, hääletus algas. proua Post, te olete täna tõesti kaalukeeleks täna hommikul. nii et vastu võetud, kuna proua Post on poolt. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolm langeb ära, nii et viiskümmend seitse. viiskümmend kaheksa langeb ka ära, viiskümmend seitse ka. viiskümmend üheksa Veržea poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend Prokk poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu. kuuskümmend kuus on see, mida tuleb hoopis hääletada, ütleb esimees. kuuskümmend kuus, Raimond poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu kontrollime, kuuskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. ja tänu proua Postile vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb ära. ei lange, ei lange. kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu. kontrollime, seitsekümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd viisad üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik elektrooniline hääletus arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus lõppes, tagasi lükatud üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu Mr Brock. Äh, aitäh, ma tahan hääletuse selgitust teha. ma tõesti toetan väga seda fondi, rändefondi, aga mul oleks olnud hea meel, kui meil oleks olnud siin intensiivsemad äh, läbirääkimised ja et me oleks äh, siin rohkem kompromisse sõlminud, mitte lihtsalt neid muudatusettepanekuid riburadapidi läbi hääletanud ja just sellepärast olin ma sunnitud hääletama vastu. ma ei ole fondi vastu, mida soovitakse luua. aitäh, Elmar Brokk, selle hääletuse selgituse eest. kas on veel kolleege, kes soovivad sõna saada? härra Epide Teies, palun. aitäh, härra esimees. ma hääletasin selle fondi vastu, sest äh, inimesed ja riigid Euroopa Liidus ei tohiks äh, kannatada nii, nagu kreeklased kannatavad majanduslikult ja meie Äh, leiame küll raha väga paljude pagulaste jaoks. aitäh, härra Epideteios, kas on veel kolleege? Arne Liits, palun. ma lükkan täiesti tagasi viimase sõnavõtu just selle sisu, sisulise poole ja mul on äh, ka väga kahju, nagu kolleeg Brock ütles, et me ei jõudnud kompromissidele, kas me saaksime uuesti selle küsimuse tõstatada. tegemist on väga halva märgiga meie komisjoni ja ka selle parlamendi jaoks, et me nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et me olime sunnitud täna selle raporti tagasi lükkama. suur tänu, härra Ostrevitšus. aitäh, esimees, kallid kolleegid kõik on hästi, ütleb esimees ja härra Ostrevitšis ütleb, et see on ALDE avaldus, me hääletasime selle rändefondi poolt, aga me kaotasime. meile tegelikult ei meeldinud see, kuidas see arvamus koostati. põhimõtteliselt mitte mingeid läbirääkimisi ei toimunud. rahvapartei Sotsiaaldemokraadid äh, kuue ja meie töötasime välja ühisarvamuse teatud kompromisside kohta, aga sellest ei piisanud kui see arvamus oleks vastu võetud, siis me oleks palunud seletuskirja sealt välja võtta. me olime sellele nimelt vastu, aga me ei palunud seda, sest me ju ei võitnud hääletust, seda fondi on vaja. see, kuidas me seda täna hääletasime, sellest on küll väga kahju. hästi kui ma nüüd sellest õigesti aru saan, siis seda arvamust ei võetud täna vastu, see tähendab seda, et me ei saa, saada väliskomisjoni nimel arvamust äh, libekomisjonile. kallid kolleegid, ma tean, milline on libes tähtaegade tegemise tähtaeg. või kas seal on see lõpetatud juba? meil on see lõpetatud, siin on nüüd läbi. hääletust ei ole. ja ei ole ka arvamust, millal libekomisjonis äh, hääletatakse ah soo. siis on teile selle kohta infot antud ja nüüd viimane raport, number kaheksa päevakorrapunkt, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana. raportööriks on Eduard Kukan. palun. asume hääletama see on suurepärane raport. niisiis, esimene suur plokina hääletus kuuskümmend neli kuni sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletamine on avatud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. proua Post on lahkunud. aga see ei muuda midagi. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et see on vastu võetud, aga kontrollime üle, palun hääletage. nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa langeb ära nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiskümmend, hääletamine on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu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 Lohpilleri muudatusettepanek, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud selgelt, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollime kuuskümmend kolm, palun hääletage hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. proua Veržea, te olete kõvasti tööd teinud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kaheksakümmend ma arvan, et siin on poolt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud selgelt. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend kaks, enamus vist oli vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kaheksakümmend kaheksa üle. vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud või tagasi lükatud. üheksakümmend viis, kontrollime üle, see ei olnud päris selge, hääletus on alanud. vastu võetud üheksakümmend kuus poolt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 Three missing. kolm on puudu, kolm häält on puudu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. liberaalid märku ei anna, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada kolmkümmend üks. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli sel-, poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, kas kontrollime? kontrollime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 kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääled hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapoolt tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, kontrollime kolmekümne üheksanda. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud Elmar on välja läinud kuhugi. So we now have thirty nine. kolmkümmend üheksa Provergia poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas meil on kaks hääletust veel? härra Preeda. tahaksin proua Veržiaad õnnitleda, ta on esitanud sada kolmkümmend muudatusettepanekut, minu meelest on see meie komisjonis rekordiline. C'est toujours un plaisir d'avoir les väga tore on alati, kui härra Preeda kedagi õnnitleb <laughs> Okay. Une nouvelle amitié. uus uh, sõprus on sõlmunud. nelikümmend kolm, me ei ole veel hääletanud Ük- või hääletasime? me hääletasime. niisiis, nüüd on veel Turu number neli Frunzuliga poolt, vastu erapooletud vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus äh, arvamuse eelnõu muudetud kujul. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, neli vastu, suur tänu, kolleegid, et te hääletasite meil läks veerand tundi kauem, kui plaanisime, aga nüüd saab härra Voit juhtimise enda õlule. kolme minuti pärast jätkame, kolme minuti pärast. tere hommikust uuesti ka minu poolt, kuigi see ei ole esimene kord, kui ma seda tööd juhatan siin, on mul tunne, nagu see oleks esimest korda. jah, härra Breda, peate nüüd minuga leppima. järgmise tund aega või nii. Lähme edasi mis puudutab partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine Türkmenistaniga, see on meie järgmine teema ja ma paluksin, et proua Manescu tutvustaks oma raportit. suur tänu, esimees. kõigepealt tervitan proua Mogherini avaldust, et Euroopa Liit avab delegatsiooni Türkmenist-, Taanis. seda on pikka aega soovitud, nüüd on see eduka lõpuni viidud ning parlamendi palve on saanud positiivse vastuse ja nagu ma ka varasemalt olen öelnud selle teema kohta, oluline on täiel määral suhelda Türkmenistaniga teemadel nagu inimõigused, kliimamuutused, energia, julgeolek. saame suurendada sektoripõhist koostööd ja dialoogi Türkmenistaniga. mis puudutab resolutsiooni ettepanekut, võimaldab see nüüd äh, väljendada meie seisukohti enne, kui volitused on antud ning hõlmab erinevaid aspekte. lühiajalised, selged, usaldusväärsed eesmärgid ja ka pikaajaline perspektiiv, mis puudutab inimõiguste olukorda, õigusriigi põhimõtteid ning ka kokkuleppeid seoses inimõiguste olukorra seirega, mis, mille osas on kokkulepe ka proua Mogheriniga. loodan jõuda üksmeelele kõikide fraktsioonidega, kui me paneme paika oma lühiajalist ja pikaajalist koostööd Türkmenistaniga. saame teatud ajavahemike järel hinnata arenguid ning otsustada, kas äh, käivitada uuesti volituse menetlus, nüüd äh, loa andmise menetlus ning äh, suur tänu raportööridele muudatusettepanekute eest ja ma arvan, et meie koostöö kujuneb väga konstruktiivseks ja jõuame lõpuks kasuliku tekstini. nagu te teate, uus muudatusettepanekute täht-, esitamise tähtaeg on üheteistkümnendal detsembril kell üksteist. suur tänu, proua Manescu, meenutan kõigile, et me oleme tõesti ajast maas ja me peame lõpetama kümme viisteist, et me saaksime alustada äh, ühist koosolekut TV arengukomisjoniga tähtaegu te juba mainisite, aga härra Ali soovib sõna. kaks minutit maksimaalselt. aitäh, ma olen ALDE variraportöör. proua Manescu, head kolleegid, mina tahaksin õnnitleda raportööri selle tutvustatud vaheraporti eest, mis tasakaalukalt selgitab Türkmenistani ja Euroopa Liidu suhteid. me hindame raportis seda, et on ära toodud nii lühiajalised vaheeesmärgid, et hinnata edu ning ka pikaajalised soovitused, et meil oleks kestlik usaldusväärne suhe. mõningad selgitused. inimõiguste osas on positiivseid samme astutud, on ka riiklik tegevuskava, ametisse on nimetatud esimene ombudsman Ehm, see on kooskõlas muudetud põhiseadusega, samas on jätkuvalt suuri lõhesid õigusraamistiku osas, mille on Türkmenistan vastu võetud ning selle ellurakendamise vahel. nüüd demokraatia teema. oluline on, et on selge vahe justiits, täidesaatva ja õigusloova võimude vahel ning tuleb lähtuda demokraatia põhimõtetest. samamoodi on oluline ka austada pluralistliku demokraatia põhimõtteid. nüüd läbipaistvuse puudumine on jätkuvalt probleemiks Türkmenistanis. ei tohi alahinnata, kui oluline on avatud suhtumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja sõltumatusse vai-, vaatlejatesse. nüüd kaks tuhat seitseteist äh, välisdiplomaadid. Nende külastust on oluline siin mainida ning soodustada ka teisi sarnaseid äh, visiite. nüüd nad on olnud olulised regionaalse arengu toetajad, see puudutab inimkaubandust, terrorismi organiseeritud kuritegevust. ennetav diplomaatia Asgabatis on sellise poliitika tulemuseks konfliktiennetuse vallas ja väga oluline on, et Euroopa Parlament oleks kursis, millised on arengud äh, demokratiseerumise ja inimõiguste teel, aitäh! Uh... suur tänu! nüüd saab sõna Boris Jarotsevitš, kes on välisteenistuse Kesk-Aasia osakonna juht, palun. aitäh. me tervitame loomulikult raportit, tervitame seda. tõepoolest, proua Mogherini on öelnud, et käivitatakse järgmise aasta käigus täielik Euroopa Liidu delegatsioon, mis aitab meil täielikumalt, põhjalikumalt hinnata, milline on inimõiguste olukord riigis, pidada paremat suhtlust valitsusega ning äh, jälgida ka erinevate kokkulepete elluviimist, mis meil on sõlmitud Turkmenistaniga, aga peame olema realistlikud. muudatusi ei saa eeldada üleöö, tegemist on pikaajalise protsessiga, Usbekistani puhul me oleme seda näinud, aga on oluline, et meil oleks positiivne suhe, et me saaksime reforme toetada, kui need on täiel määral ellu viidud ning äh, tervitame Türkmenistani rolli regionaalses koostöös. kümme päeva tagasi oli meil ministrite kohtumine, Türkmenistan oli kohal ja me näeme, et Türkmenistanil on roll näiteks äh, veevarude haldamises lähtudes vastavatest fondidest. nüüd me hindame seda raportit, aga jäägem realistlikeks, mida saame lühiajaliselt Türkmenistaniga saavutada, aitäh! suur tänu! meenutan teile, et teine arvamuste vahetus toimub kahekümne esimesel jaanuaril ning hääletus komisjonis on plaanitud neljandaks veebruariks ja täiskogus on hääletus hääletus märtsi esimesel täiskogul kaks tuhat üheksateist. Lähme edasi, järgmine teema Euroopa Liidu ja Venemaa poliitiliste suhete olukord. käsitleme raporti pro, projekti, raportööriks on proua Kalniete ja nagu te teate, suhted Venemaaga on viimastel aastatel olnud keerulised, seda on mõjutanud sõda Ida-Ukrainas, Krimmi poolsaare okupatsioon ning äh, Minski kokkuleppe elluviimisega seotud arutelud. eelmisel nädalal olukord Aasovi meres hullenes mille tulemuseks oli juhtum, mis on meie poolt selgelt hukka mõistetud. me loodame, et Venemaa Kertši väinas võimaldab uuesti läbipääsu, aga nüüd annaksin sõna proua Kalnietele. aitäh, härra esimees, head kolleegid. ligi neli aastat on mööda läinud Landsbergi raporti vastuvõtmisest, mis käsitles Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid ning kurbusega pean näi-, nentima, et praegu on olukord hullem kui aastal kaks tuhat viisteist. alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportist Venemaa on hävitavalt sekkunud Süürias, toetades Ashiri režiimi, on korrald-, korraldanud erinevaid sõjalisi harjutusi nagu saab kaks tuhat viisteist, läinud vastuollu relvakontrolli lepingutega, on korraldanud küberrünnakuid, et mõjutada valimisi. Vene luureametid on hukanud eurooplasi Euroopa riikides, kasutades keemiarelva palju Vene ja Euroopa kodanikud, muuhulgas Oleg Sentsov, neid hirmutati, vahistati, vangistati. edu ei ole Minski kokkuleppe elluviimisel. Moskva on toetanud Donbassi ebaseaduslikke valimisi ning nüüd on Aasovi merel taas kord rünnatud Ukrainat. kahjuks tuleb uuesti hinnata üle meie suhted. minu eelnõus äh, juhin tähelepanu mitmele aspektile aegunud Euroopa Liidu ja Venemaa partnerluskokkulepe, mis on sisuliselt juba surnud, tuleks kehtestada täiendavaid äh, sanktsioone konkreetsetele isikutele. Magnitski seadus tuleks vastu võtta kohta, mis näeb ette viisade keelustamise. samamoodi on oluline silmas pidada inimõiguste rikkumisi. Nord Stream kaks projekt tuleks peatada, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu energiapoliitikaga ega välise julgeolekupoliitikaga see viisapasside projekt tuleks lõpetada. kaitsta tuleks Euroopa väärtusi ka vene keeles. mina usun, et need viis põhimõtet, millele tugineb suhted Venemaaga, mis äh, välisasjade nõukogu heaks kiitis märtsis kaks tuhat viisteist, on, kehtivad ka praegu. nüüd valikuline suhtlemine, globaalsete väljakutsetega võitlemine, kliimavõitlused, võitlus terrorismi vastu ja nii edasi. ma arvan, et on väga oluline leida viise, kuidas praegusi pingeid vähendada ning tuvastada meetmeid, et vähendada ohtu vääriti mõistmiseks. siin kutsuksin üles konsultatsioonidele Venemaaga. see puudutab ka tsiviil- ja sõjalennukeid. oluline on nii Aasovi merel kui Donbassis pingete maandamine. head kolleegid, nüüd soovime, et konfliktid ei oleks, ei areneks hübriid või sõjalisteks konfliktideks, mitte ei ürita suhteid luua. hetkel ei ole mingit ruumi või võimalust uuteks algatusteks, aga see ei tähenda, et me ei peaks üldse suht-, mõtlema. Euroopa Liit peaks soodustada rohkem tudengite vahetust, inimestevahelist suhtlust. peame toetama inimõiguste aktiviste, kodanikuaktiviste, ajakirjanikke. me peame üles ärkama ja mõistma, milline on tegelikkus. Euroopa Liit on siin praegu väärt väärtuste lahingus autoritaarsus ühelt poolt, teisel pool õigusriigi põhimõtted. jah, härra pea, esimees, ma soovin viljakat arutelu ning teie konstruktiivset panust. tähtaeg on kümnes jaanuar muudatusettepanekutest kell üksteist ja kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et väga harva võtan ma komisjonis sõna ja seetõttu ma arvan, et nii olulise teema puhul võin ma ikkagi kõik ära öelda, aitäh. suur tänu, proua Kall, nii et nüüd võtan sõna proua Jakonsaari nimel, kes vabandab kogu südamest, et ta siin täna ei ole. aga täna on Soome iseseisvuspäev, saja ühe saja esimene aastapäev, seega ma arvan, et te mõistate, et ta ei ole täna siin the.... proua Jaakonsaari nimel tänaksin äh, raportööri tehtud töö eest ja olen nõus, et usaldust on mõlemal poolel vähe ja meie poliitiliste suhete äh, praegune olukord äh, on ummikus, on väga erinevaid väljakutseid ja on väga kahetsusväärne, et Minski lepinguid ei ole rakendatud ja et olukord ei ole paranenud. selge on see, et meie suhted Venemaaga peavad tuginema rahvusvahelise õiguse austamisele ja selles raskes olukorras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 Ehm, jätkata mm, positiivset suhtumist nendesse valdkondadesse, kus on veel olemas ehm, koostöö Venemaaga, mm, Põhjadimensioon näiteks ja koostöö ehm, Arktikas ja koostöö seoses Iraani tuumaleppega, ma olen nõus raportööriga, et oluline on leida võimalusi olemasolevate pingete lõdvendamiseks ja seetõttu arvan, et konsulteerimine meie Venemaa parlamendi kolleegidega oleks oluline, oluline oleks, et mõlemad pooled kõrvaldaksid tõkked, et Euroopa Liidu ja Venemaa parlamentide vahelised kohtumised saaksid jälle aset leida. hea on säilitada äh, Ehm, selektiivset äh, tegutsemist äh, ühistes äh, huvivaldkondades, lisaksin teie nimekirja digitaliseerimise väljakutsed, eriti kui tegemist on tehisintellekti ja robootikaga. viimane märkus, mis puudutab äh, lahendamata küsimusi ja väljakutseid, äh, seal on kaks asja minu meelest puudu, Venemaa äh, äärmuslaste toetamine Euroopas ja disinfor-, desinformatsioonikampaaniad, nend-, sellistele tegevustele on vaja vastu astuda, üritused avalikku arvamust eksiteele viia libauudistega ei ole asi, millega me saaksime leppida. ja kahjuks on äh, selliseid arenguid ka meie oma äh, Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Ungaris. tegemist oli siis Liisa Jaakonsaari variraportiga ja nüüd äh, annaks sõna järgmisele kõnelejale, kelleks on härra Preeda. aitäh, härra juhataja, kõigepealt sooviksin tunnustada raportööri kolleeg Sandrat suurepärase töö eest, mida ta on teinud selle raporti et ettepanekuga, mis võtab väga hästi kokku praegused suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. me kõik teame, et koostöö selle riigiga ei ole iseenesestmõistetav, eriti kuna me ei tea, kuidas seda üldse nimetada, sest et äh, väga raske oleks nimetada Putinit partneriks äh, ja võttes arvesse seda eriti murettekitavat arengut, mida me oleme näinud viimastel aastatel, me oleme äh, kuulnud Venemaa presidendi väljaütlemisi G kahekümne kohtumisel Ukrainas Argentiinas, mis puudutasid äh, Ukraina sõja jätkumist, äh, niikaua kuni praegune Ukraina valitsus on võimul, see kindlasti näitab Venemaa suhtumist ja toob välja selle, et vaja on et, et Venemaa jätkab äh, uni-, ühepoolset suhtumist ja vägivalda ja selline on siis praegune olukord ja hoolimata kõigist nendest probleemidest, mida Putin on tekitanud, Euroopa Liit siiski jätkab mingit äh, koostööd, mis on siiski, ja dialoogi, mis on küll väga vähene, sest äh, dialoog on osa meie väärtustest, äh, nendest väärtustest, mida Venemaal on raske aktsepteerida ja meil on, ma olen nõus, et vaja on uut äh, koostööformaati Venemaaga ainult nendes valdkondades, kus koostöö on hädavajalik ja kus meil on tõesti ühised huvid ja vaja on tõesti eelistada ähm, selektiivset lähenemist näiteks äh, energeetika vallas, äh, kuritegevuse vallas ja ei tohi unustada seda, et Venemaa ei piirdu ainult Putiniga, vaid tegemist on vene rahvaga ja ma arvan, et meil on kohustus säilitada ähm, oma suhtlemiskanaleid Venemaa ühiskonnaga, ainult niimoodi on võimalik aidata seda ühiskonda võitluses demokraatia, inimõiguste ja põhiõiguste eest ja selles kontekstis on väga olulised äh, inimestevahelised kont-, kontaktid, vaja on neid äh, edendada, vaja on jätkata äh, koostööd äh, inimõiguste kaitsjatega, vabaühenduste esindajatega, kõnelejal palutakse lõpetada. ja näiteks eelmisel nädalal Äh, külastasin Memoriali, mis on Inimõiguste Kaitsekeskus ja tahaksin rõhutada, et praegu on meie suhted ähm, ummikseisus, ähm, mille põhjuseks on äh, Venemaa suhtumine Ukraina, äh, Gruusia ja Moldaavia suhtes, kes on meie naabriteks. aitäh mõistva suhtumise eest. ja järgmisena saab sõna härra Ostrevitšus. aitäh, lugupeetud kolleegid tahaksin tunnustada Sandra Kalnietet äh, selle raporti projekti eest, mida ta täna meie komisjonile tutvustas. tegemist on väga olulise sammuga ja tegemist on väga sisuka raportiga. ja see on sõnum, et äh, Äh, ametiaja lõpus parlament võtab vastu selle olulise raporti, mis võtab kokku meie tegevused ja edastab poliitilise pildi meie suhetest Venemaaga. lugupeetud kolleegid, me peame möönma, et äh, Euroopa Liitu ja Venemaa suhted läksid väga halvaks alates sellest äh, strateegilisest äh, partnerlusest, äh, mis oli toona võib-olla liiga ambitsioonikas, mida ei analüüsitud kriitiliselt ja tegemist oli pigem soovmõtlemise kui tegeliku ülevaatega meie suhetest. ja nüüd on olukord täiesti vastupidine, paljudel juhtudel on tegemist Venemaa-poolsete väljakutsetega kõigele, mis Euroopa Liidu jaoks on olulised, näiteks avalikud dialoog, mis tugineks äh, rahvusvahelisele õigusele ja äh, headele suhetele naabritega. tegemist ei ole ajaloo lõpuga, vaid äh, või tegemist ei ole meie suhete lõpuga, me näeme, et äh, Venemaal toimuvad arengud äh, ja täiesti lubamatu on see, mis toimub äh, seoses desinformatsioonikampaaniaga meediakanalites, sotsiaalmeedias, tegemist on avatud, tegemist on ilmselge sõjaga Euroopa väärtuste ja objektiivse informatsiooni vastu ja me ei pea seda lihtsalt jälgima, vaid me peame alati üritama olla sammu võrra ees lugupeetud kolleegid, tahaksin selles raport, selle raporti puhul ühele asjale tähelepanu juhtida. Ehm, Euroopa Magnitski seadus, see oleks hea vahend, kuidas karistada inimõiguste rikkujaid ja despoote. kümnendal detsembril Euroopa välisministrid kohtuvad selleks, et arutada Hollandi ettepanekut, mis on just seotud selle eh, seadusega ja ma kutsun üles ministreid, et nad ei eh, muudaks pealkirja, et eh, tegemist oleks Magnitski õigusaktiga, sest sellel on tõesti väga eriline tähendus, tegemist oli inimesega, kes tapeti, kuna ta võitles korruptsiooni vastu Venemaal, mis on tõ-, kus korruptsioon on tõesti väga kõrgel tasemel kõnelejal palutatakse, palutakse lõpetada, need äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on selle äh, seaduse vastu võtnud, Ühendkuningriik ja Balti riigid, äh, neist tuleks eeskuju võtta ja tuleks võtta vastu selline õigusakt. aitäh, härra Austrevitšus ja sellega lõpeb siis Euroopa Liidu Venemaa poliitiliste suhete olukorra raporti arutelu ja tuletaksin meelde, et kümnendal jaanuaril on ähm, muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg kell üksteist ja järgmine päevakorrapunkt on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa välisteenistus. ja kohe pikema jututa saab sõna proua Moodi, teil on sõna aitäh. räägin siin Niina Kelly nimel, kes kahjuks ei saa täna siin olla ja tutvustan väliskomisjoni arvamust, mis puudutab siis äh, Euroopa välisteenistuse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmist Niina eest ja Niina äh, siin rõhutab viit asja, ta rõhutab, et avalik diplomaatia on Euroopa Liidu välissuhetes väga oluline ja kutsub üles välisteenistust, et moderniseeritaks ja, ja investeeritaks strateegilisse kommunikatsiooni. teiseks rõhutab ta, et väga oluline on jätkuvalt tõhustada ratsionaliseerimist ja usaldusväärset finantsjuhtimist, nii, mis puudutab Euroopa Liidu välisvaatlus, mis, valimisvaatlusmissioone ja tuleks äh, Ehm, eh, uurida, kuidas oleks võimalik kulusid vähendada ning eh, kolmandaks eh, väljendab heameelt, et on ära kasutatud kohalikku personali delegatsioonides ja tuleks uurida, et mm, kuidas on lugu kahekümne, tuhande kaheksateistkümnendal aastatel jõustuvate kindlustusskeemidega ning äh, Ehm, vaja on tegeleda soolise võrdõiguslikkuse ehm, tege-, küsimusega, eriti ehm, keskastme juhtide puhul ning esimest korda on äh, võetud arvesse ka aasta lõpukulusid äh, ja ta märgib, et äh, veamäär aasta lõpukulude puhul on olnud veidi kõrgem ja kutsub üles välisteenistust sellega tegelema. ja mis puudutab ameteid, siis on Liinal järgmised märkused. ta rõhutab, et auditi puhul on väga oluline, et ähm, milliseid, ähm, kuidas valimid kujundatakse ning äh, tal on soovitusi ka Kontrollikojale, mis puudutab ähm, Global Europe'i kulutusi ja ta palub, et kiiresti äh, soovitused ellu rakendatakse ning Niina rõhutab ka seda, et väga oluline on siis äh, välimisvaatlusmissioonide äh, Ähm, kulude arvesse võtmist äh, Euroopa Komisjoni eelarve raames ning äh, punktis neli äh, rõhutab, et Euroopa Liidu ähm, rahastus ei ole alati nähtav ja vaja on erinevate instrumentide puhul tagada täiendavus ning äh, viimase punktina, mis puudutab komisjoni äh, eelarve täitmist, et äh, et ei ole pi-, tagatud piisav tingimuslikkus, mis puudutab Türgile antavaid vahendeid, et vaja oleks rohkem kasutada otsehaldust, mis puudutab kodanikuühiskonna toetamist ja ja alati arvesse on võet-, parandada ähm, äh, sularahaprojektide puhul äh, järelevalvet äh, äh, mis puudutab pagulastele antavat abi. ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis siin on ka Niina assistent ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnendal detsembril Äh, kell üksteist ja väliskomisjonis on hääletus kahekümne esimesel, kahekümne teisel jaanuaril. aitäh proua Moodile ja järgmisena saab sõna härra Priida, aga ma tuletaksin teile meelde, et meil on väga vähe aega saata sõna maksimaalselt kaheks minutiks. aitäh, see ei ole õnneks minu viga. ma tahaksin siin äh, rääkida kahest asjast. kõigepealt välisteenistus, selle kohta ütleks, et nagu kõrge esindaja eh, eelarve kontrolli komisjoni arutelul rõhutas, eh, kuna meil on vähe ressursse, siis tuleb eh, otsida meet-, meetodeid, kuidas kõige paremini ära kasutada ka maksumaksja raha ja vaja on kontrollikoja eelnevad soovitused ellu rakendada, üritada Ähm, vahendeid võimalikult hästi kasutada. julgustav on, et Kontrollikoja aruanne on positiivne, muuhulgas halduskulude osas, kus ei ole materia-, sisulisi vigu ja mis puudutab strateegilist kommunikatsiooni, siis see on väga oluline, tõepoolest ma arvan, et sellesse on vaja väga palju rohkem investeerida, väga palju rohkem äh, võimekusse investeerida. kaks nädalat tagasi äh, korraldasin ähm, äh, ümarlaua, mis puudutas libauudiseid ja Moldaaviat, vaja on olla äh, tähelepanelikum, vaja on kaasata inimesi, kes tunnevad väga hästi kohalikku konteksti ja Ida- ja Lääne-Euroopas ei ole tegemist samade inimestega, samal ajal on vaja äh, investeerida strateegiasse, et meil oleks tõhus äh, diplomaatia ja kindlasti on võimalik olukorda parandada, sellega tegel-, seda võetakse arvesse ka naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö instrumendi puhul ma arvan, et äh, nüüd, kui tegemist on eelarve täitmise heakskiitmisega Euroopa Komisjoni puhul, siis äh, nagu ka välisteenistuse puhul, kontrollikoja audit on pigem positiivne, vaja on ähm, ka kiita seda, et komisjon on olnud valmis äh, äh, nõus, nõuandeid ellu rakendama ja tõesti tuleb äh, Global Europe'i rubriigis äh, vaadata, milline on valim ja analüü-, tuleb analüüsida seda, et kuidas äh, raha tegelikult on kasutatud. mis puudutab IPA-t, liitumiseelse abi, liitumiseelset abi, see on meie jaoks väga oluline ja kontrollikoja raportis oli samuti öeldud, et väga oluliseks elemendiks on äh, Ehm, äh, abi saavate riikide haldusvõimekuse suurendamine ja vaja on mõõdetavaid indikaatoreid selleks, et oleks võimalik seda võimekust hinnata ja sama oluline on kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide soov oma võimekust parandada ja selles osas komisjon peab olema rangem ja tuleb äh, paremini olukorda hinnata nagu komisjon, eh, nagu ka Kontrollikoda rõhutab ja mis puudutab eh, vaatlu-, välimisvaatlusmissioone, kuna mul on teatavaid kogemusi, siis ma tõesti arvan, et oleks hea, kui välisteenistus ja komisjon ühiselt eh, järele mõtleksid, et kuidas oleks võimalik olukorda parandada. seal on ka teisi aspekte, näiteks Türgi pagulasrahvastu ja Nigeer, Nigeri ja Mali äh, instrumendid äh, või Kesk-Aafrika Vabariigiga seotud asjad, kõnelejat üritatakse katkestatakse, kat-, katestada. <laughs> aitäh ja nüüd saab sõna härra Vistisen. üritan teha kiiresti, tänan raportööri ja väga hea on temaga koostööd teha, esitame eh, muudatusettepanekuid nelja punkti kohta, kõigepealt valimisvaatlusmissioonide kohta, me arvame, et neid tuleks paremini hallata, teiseks eh, me tahaksime, et meil oleks, viidataks rohkemini liikmesriikide olulisusele, kuna liikmesriigid, liikmesriikidel on juhtroll Euroopa Liidu välispoliitika tegemisel ning kolmandaks me arvame, et et kui eh, mm, selline Äh, soolise võrdlusõiguslikkuse rakkerühm äh, on tõesti Pandora laeka avamine, kuna me peame ka võtma arvesse geograafilist tasakaalustamit, äh, tasakaalustatust ja teeme ettepanekuid Türgi ja Türgi pagulasrahastu kohta. loodame, et jõuame headele kompromissidele aitäh, härra Pistisson ja tahaksin teile meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes detsember kell üksteist väga lühidalt, äh, ütleb härra Kaalar, äh, tahaksin mainida ühte aspekti. Niina Kill siin veidi tegi ühe kriitilise märkuse valimisvaatluse kohta ja seal juhiti tähelepanu äh, korralikule finantsjuhtimisele ma arvan, et selles valdkonnas peaksime toetama senist praktikat. ma arvan, et selles menetluses on üks olulistest tugevatest külgedest just nimelt see, et et äh, hankemenetlus käib väga kiiresti ja võttes arvesse äh, kohapeal valitsevaid tingimusi, siis äh, see maksab üsna palju, aga kui äh, ma vaatan mõnda riiki, kus ma hiljuti olen käinud, näiteks äh, Pakistani, siis äh, seal on vaja tõesti autosid rentida, see mm, ka läheb üht-teist maksma ja meie poliitika seoses valimisvaatluste ja demokraatia edendamisega on äh, mõjus ja me ei peaks siin tõesti äh, üritama siin äh, finantsküsimustest lähtuvalt koha peal äh, äh, asju väga rangelt võtta ja ma arvan, et ma ei tahaks, et me siin läheksime vajalikust kaugemale. aitäh ja sellega me lõpetame arutelu, mis puudutas Euroopa Liidu üldeelarvet ja järgmine punkt on siis äh, Euroopa Liidu konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine. raportööriks on Soraya Post, aga tuletaksin kõigile teile meelde, et selles küsimuses tuleb äh, e-, pikem arutelu, kui meil on rohkem aega, täna meil ei ole piisavalt aega, nii et äh, Soraya, ma paluksin, et räägiksite võimalikult lühidalt. aitäh, tegemist ei ole lihtsa küsimusega, ma, aga üritan. mul on väga hea meel tutvustada teile oma äh, raporti eelnõud, mis puudutab Euroopa Liidu konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamist ja vaadates, milline on praegune maailm, siis me kõik oleme nõus, et äh, konflikti ennetamine on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, äh, et mitte ainult ennetada, edendada, vaid tõesti vaja on tugevamat tööd teha selles valdkonnas. konfliktide ennetamine on üks osa Euroopa Liidu öö, äh, olemasolu põhjustest. Euroopa Liit loodi ju selleks, et ennetada konflikte riikide vahel ja Euroopa Liit on rahuprojekt, sellepärast Euroopa Liidu jaoks on väga vajalik äh, vastavaid võimek-, vastavat võimekust suurendada äh, konfliktide ennetamise ja vahendamise vallas, nii et Ähm, on ähm, võimalusi, kuidas saaksid Euroopa Liidu institutsioonid äh, tõhustada ja äh, seda tööd. ja kõik, ähm, kes olid kaasatud, äh, olid nõus, et meil on vaja tööd paremini sidustada palju suuremal tasemel ja vaja on tõesti väga palju rohkem teha mm, rahu ja julgeoleku tegevuskava on väga oluline, see on väga oluline ähm, instrument äh, ja see võimaldab ka etendada soolist võrdõiguslikkust ja muuta rahu kestvamaks. Euroopa Liit on pühendunud selle tegevuskava täitmisele ja see raport samuti mm, ütleb, et see on väga oluline. Euroopa Liit äh, on väga, äh, on väga oluline roll praeguses maailmas Euroopa Liit on ka väga suur abiandja ja väga suur kaubanduspartner. me peaksime mõistma, et äh, see tähendab ka, et meil on suurem vastutus äh, edendada rahu ja äh, õiglast arengut äh, kõigi inimeste jaoks. me peame kasutama välisrahastusinstrumente paremini, kuna need on väga olulised panustajad konflikti ennetustöösse. meil on vaja suurendada oma eraldisi ja mul on hea meel öelda, et see on asi, mida väli, kõrge esindaja on äh, samuti öelnud, Euroopa Liit äh, mängib ka suuremat rolli parlamentaarses diplomaatias, me peame äh, tuginema oma edasises töös sellele arengule ja igasuguses konfliktiennetustöös on väga oluline kes-, keskenduda naistele, naisi mõjutavad konfliktid kõige rohkem ja nemad on ennetustööst ka kõige rohkem välja jäetud, see on sügav paradoks, mille osas Euroopa Liit peab võtma selge seisukoha. see ei ole loogiline ja see õnne, õõnestab äh, tehtava töö edukust, nii et kutsun üles tegelema naistega ja Eh, võtma neid arvesse kõigis konfliktiennetustöö olulistes etappides. me peame eh, nende jõupingutuste jaoks ette nägema ka rahastuse, Euroopa Liit peab ka ühiseid ja pikaajalisi prioriteete seadma ja tugevdama äh, kõikehõlmavat arhitektuuri, meil on vaja teha ära rohkemat ja teha seda paremini, selleks, et teha õige samm, õiges suunas, pakun välja järgmised soovitused. me peaksime looma Euroopa Liidu kõr-, kõrgetasemelise eh, vahendamise rakkerühma, see tagaks siis koordineerimise institutsioonide vahel ja see koos tugeva pädevusega ähm, sooküsimustes äh, tagaks selle, et Euroopa Liit oleks proaktiivsem ja, ja oleks rohkem varaseid hoiatusi ja kutsun üles eriesindaja, äh, rahu eriesindaja loomisele. me peame äh, näitama, et Euroopa Liidu jaoks on rahu prioriteetne ja meil on vaja instrumente selleks, et seda tööd teha, näiteks rakkerühma või ka teisi mehhanisme ja kutsun üles looma nõukogu töörühma, mis tegeleks äh, konfliktide ennetamise ja vahendamisega. välisteenistus peab äh, oma konfliktiennetusteenustust ja äh, instrumente edasi arendama ja ka võimekust äh, seoses äh, sooküsimustega tegelemisega konflikti, mm, konfliktides. vaja on süstemaatiliselt sellega tegeleda, vaja on levitada äh, Ähm, teavet, äh, teavet konfliktide ennetamise ja vahendamise kohta on vaja levitada äh, institutsioonide üleselt, vaja, välisteenistusel on ka äh, konfliktide analüüsi, kui mm, tegemist on konfliktipiirkondadega, Euroopa Liit peab tagama, et me ei süvendaks konflikte, kuna meil ei ole korralikku analüüsi või korralikku väljavaadet ja vaja on, et oleks olemas ka tegevuskava ennetava töö jaoks. meenutan Euroopa Komisjonile, et vaja on tegeleda konfliktide algpõhjustega ja et meil on vaja jõuda äh, selleni, et me äh, saavutaks äh, säästva arengu eesmärgid, see tähendab keskendumist inimõigustele, ähm, Äh, õigusriiklusele mm, ja kaas-, kaasata tuleb äh, kodanikuühiskonda, tuleb edendada sooprogramme ja see on väga oluline aspekt äh, konfliktiennetustöös, kutsun üles komisjoni, et kõik sekkumised peavad olema äh, väga teadlikud konfliktidest ja sooküsimustest, seda tuleb töös alati arvesse võtta. Euroopa Liidu jaoks on väga oluline kõikehõlmavate lahenduste leidmine konflikt, konfliktidele, muuhulgas siis konfliktide ennestamine ja, ennetamine ja vahendamine mitte Euroopa Liidu liik-, riikides ja me oleme näinud, et diplomaatia äh, võib anda tulemusi isegi siis, kui tegemist on väga suuri väljakutseid esitavate rahvusvaheliste olukordadega. veel üks minut, ütleb kõneleja. Euroopa Parlamendi jaoks on oluline äh, tugineda oma töös äh, juba saavutatud tulemustele konfliktide ennetamisel ja vahendamisel, meil on vaja struktuuri koostöö parandamiseks äh, aktivistidega ja ma teen ettepaneku, et äh, üks asepresidentidest äh, vastutaks vahendamise koordineerimise eest ja et lihtsustataks dialoogi pidamise võimalusi. Teil on juba seitse minutit läinud, proua Post ja mul on väga selge seisukoht, et Euroopa Liit peab piisava hulga vahendeid ette nägema ja meil peab olema eelarve, mis võimaldab äh, seda, et me oma poliitilist ambitsiooni ka eh, tegelikku, tegelikkuseks teeks, eh, selleks on vaja eh, ette näha piisavalt rahalisi vahendeid, muuhulgas ka personali jaoks. aitäh tähelepanu eest ja ootan huviga variraportööride kohtumist, ütleb proua Post. aitäh ja härra Preeda on lubanud väga lühidalt rääkida. nagu tavaliselt, härra juhataja Äh, räägin äh, proua Danjean, härra Danjeani nimel, keda kahjuks siin ei ole, selle raporti eesmärgiks on pakkuda välja äh, lahendusi, kuidas ennetada konflikte. Äh, tege-, eesmärk on väga kiidetav, vaja on tõesti tegeleda konfliktide ennetamise ja vahendamisega, see on tõesti välispoliitikas väga oluliseks elemendiks, aga ma oleksin ähm, kahtle-, kah-, kahtlustav selles osas, mis puudutab selle raporti lisandväärtust. ma ei tea, kas sellised raportid on väga asjakohased ja pro-, tekst on problemaatiline, siin räägitakse konfliktide ennetamisest, üks üksnes soo küsimustest lähtuvalt ja ja et vajaks, vaja oleks kaasata naisi, aga see ei ole öö, viis, kuidas lu-, kuidas la-, tõesti luua korralikke konflikti ennetamise äh, instrumente, koostada muudatusettepanekuid, et see raport oleks paremas tasakaalus. aitäh, härra Preeda ja üheks minutiks saab sõna härra Kukan. aitäh. ma olen tegelenud vahendamisega, nii et ma tõesti pean midagi ütlema. vaban, kahjan, vabandan, et ma ei kuulnud, mida rääkis proua Post. ühe minuti jooksul ütlen, et on väga hea, et me arutame seda küsimust, see on väga oluline, et me valmistame ette raportit selles küsimuses. ja minu kogemus on et kõige pikemad konfliktid, nagu näiteks Lääne-Balkanil, vajavad poliitilist äh, sekkumist kriiside ennetamise ja vahendamise raames. ma tervitan seda raportit, kus on ära toodud selge raamistik, et kuidas äh, see poliitikavaldkond oleks poliitiliselt strateegilisemalt oluline ja et Euroopa Liidul peavad tõesti olema äh, peab tõesti olema võimekus selleks, et varajases etapis tegeleda nende probleemidega. teen äh, muudatusettepanekuid mis puudutavad näiteks seda edukat dialoogi, mis meil on Makedoonias. aitäh, härra Kukon. aitäh kõigile teie sõnavõttude eest, proua, proua Post, tahate sõna, aga annan teile sõna ainult pooleks minutiks. ei, rohkem äh, mul midagi öelda ei ole. ootan, et äh, meil õnnestuks see raport lõpule viia ja loodan, et teeme head koostööd ma tahaksin meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kümnes jaanuar ja nüüd järgmine päevakorrapunkt ja tervitan siin Linda McEvenit. tere tulemast meie ühisele koosolekule arengukomisjoniga, eh, mis puudutab naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahvastamisvahendi loomist ja eh, tegemist on ühise komitee menetlusega, mis tähendab, et kõik arut-, arutlused ja neljandal veebruaril toimuv hääletus toimuvad mõlema komisjoni ühiste koosolekute raames ja teate, et tegemist on väga olulise menetlusega, see paneb paika selle, kuidas Euroopa Liit toetab kolmandaid riike. tegemist on üheksakümne miljardiga järgmisel rahastamisperioodil aastatel kaks tuhat kakskümmend